vägagi emotsionaalne arutelu, aga nüüd ma küll paluksin, et me läheksime järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ühine arutelu Euroopa Liidu Singapuri partnerlusleping. see arutelu toimub David Martini raporti põhjal, mis puudutab Euroopa Liidu Singapuri vabakaubanduslepingut, lisaks ka on meil resolutsioon ning soovitus, mis puudutab investeeringute kaitselepingut Euroopa Liidu ja Singapuri vahel ning veel üks raport äh, härra Martini poolt äh, ning äh, sellega kaasneb ka resolutsioon ja samuti soovitus härra Antonio Lopez White'i poolt, mis puudutab Euroopa Liidu Singapuri partnerlus- ja koostöölepingut ja lõpetuseks veel üks raport härra Lopes Isturis Vaiti poolt koos resolutsiooniga, aga kõigepealt annaksin sõna raportöörile, härra David Martinile. suur tänu, juhataja. lõpuks oleme siin üle kümne aasta on võtnud selle vabakaubanduslepingu koostamine Singapuri ning Euroopa Liidu vahel ja nüüd oleme lõpuks jõudnud lõpusirgele. tahaksin tänada Singapuri valitsust kannatlikkuse ja toetuse eest, eriti eh, suursaadikut eh, tema poolse koostöövalmiduse eest, samuti tahaksin tänada kaubanduse peadirektoraadi, direktoraati hea koostöö eest eh, ja avaldaksin tänu ka oma variraportööridele hea tööõhkkonna eest. Need, kes veel on skeptiliselt äh, meelestatud, neilt ma küsiksin, äh, mis teile ei meeldi vabakatuslepingus äh, see edastab sõnumi, et Euroopa Liit on pühendunud reeglitepõhisele kaubandussüsteemile, samal ajal kui Donald Trump tahab ähm, see müüre püstitada, meie lammutame müüre selleks, et vabakaubandus säiliks. Singapur on turvaline sadam meie kaupadele ja teenustele. ka nemad on vägagi pühendunud äh, õigusriigi põhimõtetele, sissetulek elaniku kohta on üks suuremaid äh, selles äh, piirkonnas ja paljud Euroopa Liidu ettevõtted tegutsevad seal. samuti tahavad paljud meie ettevõtted, tahavad sinna laieneda ning tahavad näiteks osaleda riigihangetes. Singapuri on suur strateegiline tähtsus Euroopa Liidu jaoks, üks suuremalt kõige kiiremini kasvavatest regioonidest on äh, Singapuri regioon äh, olulise äh, keskpunktiga ka transpordi seisukohast on tegemist ja kui me midagi ette ei võta, siis jääme sellest protsessist lihtsalt välja. nii et ma ütleksin, et majanduse seisukohalt on tegemist olukorraga, millest võidavad kõik, kuid lisaks kaubanduslikele eelistele näitab äh, see leping äh, ka selgelt, millised on Euroopa Liidu väärtused, mille eest me seisame. näiteks äh, ei ole siin lepingus midagi, mis ähm, tõkestaks ettevaatuspõhimõtte rakendamist. samuti on kaitstud ka avalikud teenis- te,, teenused. impordi vallas peab kinni pidama Euroopa Liidu standarditest, samuti on säilitatud keskkonnastandardid metsanduse ning kalanduse valdkonnas. on rõhutatud kinnipidamist mitmepoolsetest kokkulepetest, kaasa arvatud Pariisi kliimakokkuleppest ning on samuti räägitud rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonide kinnipidamises. Ähm, Singapur juba praegu äh, on ähm, asunud dialoogi ILO-ga, äh, tegutseb koos sotsiaalsete partneritega selleks, et oma siseriiklikku seadusandlust äh, kohandada ILO konventsioonidega. kui me nüüd räägime nüüd investori-, investe-, investeeringute kaitsesüsteemist ja mehhanismist, siis see on üks kõige eesrindlikumaid mudeleid, mida me oleme näinud ning äh, arvatavasti saab see eeskujuks ka tulevikele, tuleviku äh, vaidlusküsimuste lahendamise mehhanismidele. meil on siin tegemist äh, kohtunikega, kellel on vastav pädevus, nendel on koostatud käitumiskoodeks, ette on nähtud kõik reeglid Rahvusvahelise Investeeringute Kohtu toimimiseks. oluline on mainida ka seda, et see asendab ähm, need kolmteist kolme pool, kahepoolsed ähm, kaubanduslepet, mis liikmesriikidel praegu Singapuriga on. Äh, võib-olla on tegemist tõepoolest ühe suure nõrga punktiga, millega peaks tegelema tulevastes kokkulepetes. antakse investoritele õigused, aga ei anta neile kohustusi, kuid meie eelitaksime küll seda, et neil oleksid ka tulevikus kohustused, et selle ühe väikse erandiga ma küll soovitaksin kõigil seda toetada. aitäh, härra Martin. me oleme viisteist minutit äh, oma ajakavast maas. peaksime tegelikult oma arutelu täna enne keskööd siiski lõpetama. ja seetõttu me ei kasuta äh, sinise kaardi ähm, küsimuste esitamise võimalust. nüüd aga annaksin sõna härra Lopes Isturis Vaitile. aitäh, juhataja. aitäh David Martinile tahaksin samuti nagu temagi tänada Singapuri suursaadikut, kes on olnud suureks abiks nende raportite koostamisel. ta on alati väga läbipaistvalt toiminud, andnud meile informatsiooni sellest, mis Singapuris, millised arengud seal on, et väga palju aastaid on mööda läinud sellest, kui me oleme plaaninud selle lepingu sõlmimist ja homme on siis lõpuks otsustav päev, kui leiab aset hääletus äh, partnerlus äh, ning koostöölepingu osas, samuti investeeringu kaitselepingu ja vabakaubanduslepingu osas. see kõik peaks väljendama Euroopa Liidu äh, pühendumust rahvusvahelisele koostööle ning mitmepoolsele reeglite põhinevale maailmakorrale. me toetame igati rahvusvahelist koostööd ja püüame ka institutsionaliseerida suhteid, mis on olemas olnud juba aastakümneid ning anda neile uus õiguslik raamistik, see peaks tugevdama meie koostööd Singapuriga näiteks kohtuvaldkonnas, kliimakaitse valdkonnas, jätkusuutliku arengu vallas Singapur on äh, strateegiliselt oluline partner Euroopa Liidule, ähm, on aidanud kaasa tasakaalu saavutamisele oma regioonis ja selle regiooni stabiilsus äh, on Euroopa, Euroopa ettevõtete huvides. Singapur on väravaks Aasiasse, äh, platvormiks Euroopa Liidu ettevõtetele, kes soovivad laieneda Indiasse, Hiinasse, Jaapanisse. me püüame seetõttu parandada investeerimiskliimat äh, oma investorite jaoks. partnerlus- ja koostööleping äh, seab aluse ka ühiskomiteele, mis äh, tegeleb ühiste eesmärkide saavutamisele me räägime siin ka muidugi rahvusvahelisest julgeolekust, energeetikast, keskkonnakaitsest, transpordisektorist, eriti just lennu- ning ähm, laevatranspordist, äh, infotehnoloogia, äh, küberteemad, äh, need on kõik olulised ülemaailmsed teemad, siin ei ole mingisuguseid riigipiire ja me näeme seda, et juba praegu riigid kaotavad miljoneid äh, küberrünnakute tõttu, me peaksime samuti soodustama kultuurivahetust, äh, Erasmus Mundi äh, programmi laiendama ning looma ka uusi töövõimalusi noortele tahaksin rõhutada ka selle lepingu tähtsust rahvusvahelise julgeoleku seisukohalt ning terrorismivastase võitluse seisukohalt. ainsaks viisiks selle vastu võidelda on sildade ehitamine teiste riikidega, et me paremini äh, infot äh, vahetaksime äh, selleks, et ennetada terrorirünnakuid kõikjal. see leping on võimaluseks ettevõtetele kaubandussuhete sõlmimiseks mitte ainult Singapuri ettevõtetega, vaid ettevõtetega kogu Aasiast. enam kui kümme tuhat Euroopa Liidu ettevõtet tegutsevad Singapuris, nad kasutavad äh, seda baasina selleks, et kogu seda Vaikse ookeani ning Aasia piirkonda äh, hõlmata ja selline stabiilne äh, keskkond on meievahelise koostöö alussambaks sellega me loome uusi äh, ärivõimalusi, kodanikud äh, saavad äh, oma äriideid edasi arendada ning me loome raamistiku ka uute töökohtade loomiseks. ma mainisin juba kliimamuutuste teemat, tahaksin sellel veidi pikemalt peatuda. Singapuri geopoliitiline tähtsus looduskatastroofidele reageerimisel on ähm, võtmetähtsusega. meil on nüüd päris hea platvorm, mille põhjal ähm, teha koostööd Singapuriga kliimamuutuste vastases võitluses, see on üks meie põhieesmärkidest. ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki variraportööre nende poolt tehtud töö eest äh, selle raporti koostamisel ja loodan, et homme saame need raportid suurte häälte, suure häälteenamusega vastu võtta, ma arvan, et see on meile kõigile äh, suureks sammuks edasi ning äh, see aitab suurendada stabiilsust, luua töökohti ning parandada meie rahvusvahelisi suhteid. suur tänu! tahaksin rõhutada, et äh, me peaksime rääkima ühehäälselt. aga nüüd äh, proua Malmström Euroopa Komisjoni nimel. aitäh, tahaksin kõigepealt tänada äh, kahte raportööri, härra Martinit ning härra Lopez-Isturis Vaiti, äh, selle pika teekonna eest, mille me oleme koos läbinud ja mis on meid tänaseks siia toonud siin on äh, märkimisväärsed eelised, mis äh, vabakaubandusleping Singapuriga esile kutsub. Äh, Singapur, millel ei ole suuri loodusvarasid, on tõusnud üheks kõige jõukamaks riigis maailmas, seal on jõukas elanikkond ning riik areneb jõudsalt, see on suurepäraseks näiteks sellest, kuidas kaubandus, investeeringud, säästev areng saavad käia käsikäes selline avatud äh, suhtumine iseloomustab äh, meie koostööd, me oleme olnud äh, lähedased partnerid juba aastakümneid ja nüüd oleme lõpuks otsustanud sellele suhtele pitseri panna selle sammuga, mille osas te homme hääletate. see aitab kahepoolsete poliitiliste suhete raamistikku mulle tundub, et me oleme ka lähedased ähm, kaubandus- ning investeeringute partnerid, ähm, selles Vaikse ookeani Aasia riigis on äh, see üks olulisemaid partnereid Euroopa Liidule, äh, samuti kaudsete välisinvesteeringute äh, osas on need näitajad ähm, väga kõrged me loome siis äh, raamistiku selleks, et need head suhted äh, veelgi edasi areneksid, äh, siin on mitmeid eeliseid, kahepoolsete kaubandussuhete tõkked kõrvaldatakse näiteks autotööstuses, elektroonikatoodete osas, samuti suurendatakse juurdepääsu teenuste turule, see kõik loob võimalusi ettevõtetele ning eraisikutele mõlemal pool see leping näeb ette ka kaubanduse ning säästva arengu peatüki, kus on kohustus kinni pidada töötajate õiguste konventsioonidest, keskkonnastandarditest, mi-, liigilise mitmekülgsuse standarditest ja nii edasi. ning see annab suure rolli ka kodanikuühendustele nii Euroopa Liidus kui Singapuris. kinnipidamine ILO põhikonventsioonidest äh, on samuti üks oluline element. et me sooviksime kindlasti näha, et jõupingutused siin veelgi suureneksid ennem seda, kui see kokkulepe jõustub ja siin Singapuri äh, võimud on näidanud äh, juba väga suurt valmidust nende sammudega edasi liikuda enne kokkuleppe sõlmimist. investeeringute kaitse leping tagab täieliku investeeringute kaitsesüsteemi Euroopa Liidu tasandil ning Euroopa Liit Euroopa Parlament on aidanud seda raamistikku kujundada, tahaksin teid selle eest tänada. see süsteem vastab ka ühiskonna muredele, et äh, reeglid ei ole piisavalt äh, täpselt sõnastatud, et ei ole piisavalt läbipaistvust, äh, ei ole piisavalt sõltumatust kahepoolsete investeeringute lepingute puhul, mis praegu kehtivad. nii et me oleme saanud mandaadi äh, selleks, et äh, reegleid äh, karmistada ning vältida kuritarvitusi siin on ka mitmed tagatised sisse viidud selleks, et erinevate osapoolte huvisid kaitsta ja see peaks looma täiesti läbipaistva investeeringute kohtusüsteemi, mis Kanadaga sõlmitud lepingu eeskujul mm, on nendega kaasa toonud vägagi tasakaalustatud lahenduse. sellised mitmepoolsed investeeringute kohtud peaksid hõlmama enam kui kolme tuhandet investeeringute kokkulepet kogu maailmas ning see on kindlasti suur edasiminek selleks, et tuua sisse ka suurem rõhuasetus investorite kohustustele nii et äh, tegemist on tõepoolest viimase sõna järgi kujundatud äh, kokkuleppega investeeringute vallas. Äh, Singapur on ähm, Kagu-Aasia regioonis oluliseks keskpunktiks ja ma arvan, et leping Singapuriga on heaks ähm, näiteks ja eeskujuks ka teistele Aasia riikidega sõlmitavatele kokkulepetele see kõik näitab seda, kuivõrd tugevalt on seotud majanduslikult ja kaubanduslikult äh, Singapur, Euroopa Liit ja kogu Aasia regioon. me tugevdame sellega ka poliitilist dialoogi ning suurendame koostööd mitmetes valdkondadest, inimõiguste, tööõiguste valdkonnas, ühenduvuse osas, inimestevahelistes suhetes, infotehnoloogia, kultuurivahetus kaasa arvatud äh, tööhõive ning äh, sotsiaalkaitse. see aitab ähm, näiteks parandada äh, koostööd ka energia, kliimamuutuste võitluses ning ähm, nutikate linnade ja transpordi vallas siia on hõlmatud mõlema osapoole esindajad selleks, et tagada selle kokkuleppe toimivus ning ellurakendamine Äh, see ühiskomisjon paneb paika ka äh, kõik vahe-eesmärgid, mille poole liikuda. selline regionaalne äh, mitmepoolne lähenemine on iseloomustanud seninigi ähm, Singapuri suhtumist, niimoodi on tegutsetud näiteks ka ASEAN-i raames ja ma loodan, et meievaheline koostöö selle tagajärjel muutub ähm, veelgi tihedamaks nii et äh, koostöö Singapuri ning Euroopa Liidu vahel on juba praegu laialdane ja sügav, äh, kuid arvestades neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, siis äh, kindlasti tasub kasutada veelgi suurema seotuse potentsiaali, lähtuda mitmepoolsest reeglitel põhinevast süsteemist. ja tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamendi tehtud töö eest selle teemaga ja loodan, et homme toetab suur osa parlamendisaadikuid ähm, neid raporteid, aitäh! suur aitäh, suur aitäh, härra volinik, proua volinik. see tähendab, et meie arutelu on alanud. paljutõotavalt toon ilmselt tuleb erinev kui vara, kui eelmises arutelus ja sõna saab härra Kelly. suur tänu, kõigepealt tahan tänada raportööri äh, Davidit ja Antonio Lopest, äh, tänan variraportööre. see võttis äh, tüüp aega, kuid nüüd oleme lõpuks tulnud siia kokku ja loodetavasti võtame selle kõike vastu ka homme. kaubandus Singapuri ja Euroopa Liidu vahel on Euroopa Liidu ekspordi jaoks viiskümmend viis miljardit, Singapuri eksport meile on nelikümmend kolm miljardit. ja see hakkab nüüd kasvama kiiresti ja meil on ka, ja meil on väga hea vabakaubandusleping, õnnitlused volinik Malmströmile, paljud valdkonnad saavad sellest kasu Iirimaa kultuurisektor näiteks saab toodud kasu, see saab olema väga oluline Iirimaa jaoks, kuivõrd nad on väga mures äh, ekspordi üle Ühendkuningriiki pärast Brexitit. see tõepoolest näitab, et Euroopa Liit tegutseb meie nimel ja mõtleb tulevikule. samuti tahaksin öelda, et äh, tariifsete, mittetariifsete barjääride kõrvaldamine aitab väga erinevaid ärialasid ning äh, väga progressiivne ettepanek, mis äh, lahendab äh, vaidluste küsimuse. ja kui me Jaapani ja Kanada lepingut toetasime, siis peaksime toetama ka Singapuri kokkulepet ja homme õhtul võime Iiri viskiga selle suurepärase lepingu terviseks juua. <clears throat> tänu, härra Kelly kas te võiksite palun ka pidada kõneaja piirangutest kinni, peame tõesti lõpetama õigel ajal nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Moskva. suur aitäh, head kolleegid. mõni nädal enne ja pärast Jaapani kokkuleppe hääletamist arutame jällegi strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimist meie kodanike, töötajate, ettevõtete jaoks on see väga olulise tähtsusega Euroopa Liit on nüüd ülemaailmsel tasandil pärast Ameerika Ühendriikide taandumist juhirolli äh, enda kätte haaranud. tänuks äh, partnerlusele äh, levitame me enda standardeid, enda väärtusi kogu maailmas. tänu töötajate kaitsele ning keskkonna tarbijate kaitsele kaitseme me kodanike üleilmastumise negatiivsete tagajärgede eest. siinkohal viitan näiteks Singapuri äh, äh, poolsed äh, ILO konventsiooni ratifitseerimist, kuid samuti erinevaid geograafilisi tunnuseid, mis on sellesse kokkuleppesse kaasatud. ei tohi ka unustada seda et, et üheksakümmend protsenti ülemaailmsest kasvust maailmas leiab aset väljaspool Euroopa Liidu piire. seega on äh, vajalik osaleda selles protsessis, et majanduskasvu ning äh, tööhõivet toetada. Singapur on oluliseks äh, teguriks ASEAN-i piirkonnas. siinkohal ei ole see tähtis mitte ainult meie suurettevõtetele, hargmistele ettevõtetele, kaheksakümmend protsenti, kes Singapuris tegutsevad Euroopa Liidust, on VKE-d, kolmkümmend kolm miljardit äh, eurot äh, hõlmab see. Äh, seeläbi loome ka tuhandeid töökohti Euroopasse mm, ja maksma ei lähe see meile midagi. Singapuri huvid täiendavad meie omasid nii tööstuse kui põllumajanduse osas meil ei ole mm, äh, konkurentsikonflikte ning võttes seda kõike arvesse, ei tohi meil olla kahtlusi. Need kokkulepped on esmatähtsad Euroopa äh, töötajate jaoks, sellepärast et äh, tooteid hinnatakse, müüakse kõikjal maailmas. samuti kaitseme me seeläbi võimalikult hästi kodanikke kõikides riikides üleilmastumise negatiivsete tagajärgede vastu. suur tänu ja nüüd ECR-i härra Tšanuk härra president, vabakaubandusleping Euroopa Liidu ja Singapuri vahel on taaskordne näide Euroopa Liidu väga edukast globaalsest vabakaubandusagendast, just rääki-, mainisime Jaapani kokkulepet, kuid see avab meile nüüd turud kõikjal maailmas, kõikidele Euroopa Liidu kahekümne kaheksale praegusele liikmesriigile ja kui Brite lahutab nelikümmend viis päeva Euroopa Liidust lahkumisest hetkel, tuletaksin taas kord meelde kõigile vääradele lubadustele, mida andsid Brexiti pooldajad lakkumiskampaanias ja üks nendest oli see, et Briti peab, britid peavad lahkuma Euroopa Liidust selleks, et parimad kaubanduslepingud äh, rahvasteühendusega sõlmida ja et Euroopa Liit ei ole sellest absoluutselt huvitatud ega suuteline samuti äh, kaitsma ka, brittide kahepoolseid huve ja täna me siin arutame vabakaubanduslepingut Singapuriga, mis on ASEAN-i ja Rahvasteliidu liige meil on vabakaubandusleping Kanadaga, Austraalia ja Uus-Meremaa vabakaubanduslepingud on samuti kaugele jõudnud. ei olnud kaugeltki vaja lahkuda Euroopa Liidust selleks ja lisaks on täiesti selge, et pärast kahekümne üheksandat märtsi kakskümmend seitse liikmesriiki saavad palju paremad tingimused kauplemaks rahvaste, Briti Rahvaste Liiduga, kui Ühendkuningriigil saab olema pikkadeks aastateks. James Dawson, Briti tööstur ja juhtiv Brexiti pooldaja, on selgelt sellest aru saanud sest nima, tema nüüd oma elektriautot, äh, autosid hakkab tootma Singapuris ja peakorter viiakse Suurbritanniast sellesse linnriiki, linnriiki, pole põhjustki pikemalt enam seletada. suur tänu. ja nüüd ALDE nimel härra Tremos Seibelsels. suur tänu, härra president, proua Malmström, head kolleegid, alustuseks äh, koostöö David Martini variraportööride vahel oli väga sujuv ja Inta komisjoni hääletus eelmisel kuul ka peegeldab seda suurepärast koostööd. samuti soovin tänada Singapuri suursaadikut ja Singapuri valitsust koostöö ja kannatlikkuse eest. kolleegid, tugevalt toetan nii vabakaubanduslepingut kui investeeringute kaitselepingut see on äh, lepe, mis on kasulik mõlemale poolele, tarbijatele, ettevõtetele. läbirääkimised Euroopa Liidu ja Singapuri vahel algasid septembris kaks tuhat üheksa. ligi kümme aastat hiljem oleme nüüd täna siia, tänasesse olukorda jõudnud, Singapur asub väga pau-, on selgelt kõige suurem Aasia partner Euroopa Liidu jaoks, kolmandik Euroopa Liidu ja Aasia kaubandusest äh, kaupade ja teenuste osas, üle kümne tuhande Euroopa ettevõtte omavad regionaalset esindust Singapuris, seal on väga usaldusväärne äri ja regulatiivne keskkond, Singapur on samuti äh, ligipääs Aasiale ning tõusvatele maailma majandustele. see leping on eeskujuks ka teistele Aasia riikidele, kuna tegemist on esimesega selles piirkonnas rääkides investeeringute kaitselepingust, siis see asendab kolmteist varemat kahepoolset investeeringute lepingut, mis kehtisid Euroopa Liidu liikmesriikide ja Singapuri vahel. homme loodetavasti hääletame uue ja kaasaegse investeerimiskohtusüsteemi poolt. see kaitseb osapoolte õigust äh, kaitsta legitiimselt äh, poliitika eesmärke nagu, nagu keskkond, tervis ja lisaks ei ole investeeringute tulu de kaitse reguleerimata. see tagab võrdse kohtlemise ja paralleelsed nõuded muude positiivsete külgede hulgas ja tahaksin tunnustada volinik Malmströmi ka dialoogi läbipaistvuse eest. kolleegid, majanduskasv Euroopas käib käsikäes kaubandusega ja mitte suurema riigivõlaga Brexiti ja Trumpile mõeldes mitmepoolne süsteem on täna teretulnud ja peame selles suunas liikuma. suur tänu, härra president. suur tänu ka teile. ja nüüd kuue NGL-i nimel Anne-Marie Mineur. voorzitter, ik heb drie ernstige bezwaren tegen het investeringsverdrag met singapore. dit verdrag omvat opnieuw. kui räägime lepingust singapuri siis mõtleme igasugustele uutele mm, peatükkidele siin on endiselt on lõikeid mis räägib vaidluste lahendamisest ja mulle tundub et siin ei ole midagi muutunud me teame et äh, siin võib esitada ka nõudmisi kui äh, ettevõtted asuvad tegutsema selleks, et äh, oma tulusid kaitsta. mulle tundub, et ettevõtted saavad äh, ülisuured õigused, aga siin ei ole mingisuguseid reegleid näiteks jätkusuutlikkuse, säästlikkuse osas ja see tähendab seda, et inimesed, loomad ja keskkond kannatab me loome sellega äh, võimaluse selleks, et välismaa investorid äh, saavad äh, ka riigi võlakirju osta ning saavad võlgade võtmise blokeerida. komisjon on alati seisnud suurte kontsernide huvide eest, multimiljonäride huvide eest, need huvitavad neid rohkem kui tavakodanike õigused äh, ja seetõttu me oleme eh, ka investorite ja riikidevaheliste mm, vaidlusküsimuste lahendamise korra vastu alustanud protestiaktsiooni ja ma arvan, et me ei peaks siin ainult eh, kaitsma suuri rahvusvahelisi kontserne, aitäh! suur aitäh ja nüüd Roheliste nimel saab sõna härra Bütikofer. härra president, Frau Komi- lugupeetud äh, juhataja, proua volinik, äh, kolleegid, äh, see, mis, mida kaua ette ähm, valmistatakse, sellest saab ka head nahka, öeldakse. ja pean ütlema, et Singapur on meiega olnud väga kannatlik ja tahaksin õnnitleda Singapuri ähm, selle puhul, et nad on niivõrd edukalt jõudnud eesmärgile, vahendades dialoogi Euroopa Liidu ja ASEANiga vahele. see kõik tähendab äh, tugevdatud koostööd, mis põhineb meie väärtustel ja huvidel. meil on vaja strateegilist partnerlust. me soovime ka ASEANiga äh, arendada strateegilist partnerlust äh, näiteks julg-, julgeoleku vallas Vaikse ookeani piirkonnas. nii et me tahaksime, et suhted tiheneksid Aasia äh, Äh, Singapuri äh, ning Euroopa Liidu vahel, et julgeolek äh, oleks tagatud ja et oleks ka rahvastevaheline sõprus tugevam ning keskkonnastandardid tugevneksid ja kõikjal kaotataks ka surmanuhtlus ja tahaksin veel kord, veel rõhutada ühte probleemi. ja ütlen seda inglise keeles, et ka singapurlased seda mõistaksid riigivõlga ei peaks kaitsma investeeringute kaitsemehhanismiga, kui äh, valitsus ei suuda, valitsussektor ei suuda võlga tagasi maksta, siis äh, astub äh, siin, tekib siin lünk. Saksamaa ärileht Handelsblatt kirjutab, et siin on investorite nõustumisel lävendit äh, liialt tõstetud võrreldes sellega, mis praegu kehtib Euroopa Liidus ähm, ja äh, sellega Euroopa Liidu investoreid eelistatakse võrreldes teiste investoritega, nii et me leiame, et seda osa ei peaks hääletusel homme äh, toetatama, kui neljandat lisa ei kõrvaldata. aitäh! aitäh! Mm, see arutelu ei olnud nüüd äh, vastavalt kodukorrale kolmkümmend üheksa artikkel, pidage meeles, me peame korrast kinni pidama. ja nüüd EFTD nimel saab sõna proua Tiziana Begin. Grazie, president. kolleegid, non si può con-. aitäh, need kolleegid. kui te olete kandidaadid siin parlamentis, siis nagu minagi, peate oma kodanikega suhtlema ja peate selgitama neile, et siin vastu võetud otsused on sõltumatud. sellisel juhul te aga ei saa toetada seda kokkulepet Singapuriga. see on hullem kui äh, varasem ning äh, see toob kahju meie regioonidele, meie kommuunidele. Äh, ilma igasuguste südametunnistuse piinadeta advokaadid võivad lihtsalt neid otsuseid vastu võtta mina usun rahvusvahelisesse kaubandusse ning toetan seda alati, kui sellest on meie ettevõtetele kasu, aga siin me ei räägi mitte ainult kaubandusest, vaid kahest erinevast kokkuleppest. ja on vaja selget vahet teha, ühest küljest investeeringutealane kokkulepe ning teine, mis puudutab vabakaubandust ja mis puudutab ainuüksi eksporti ja importi see viimane on kindlasti positiivne meie majanduse jaoks ja võimaldab laiendada meie turgu Aasia turule, mis laieneb kiiresti. ja põhimõtteliselt meil ei peaks olema raskusi selliste kokkulepete toetamisega, aga siiski tahaksin toonitada, et läbirääkimised on olnud äh,, ei ole olnud piisavalt läbipaistvad. komisjon teavitas parlamendi ainult juba tehtust ja probleemides, mis teatud geograafiliste tunnusmärkidega on tekkinud. sellest tulenevalt äh, olgem ettevaatlikud üks asi on aga kindel, oleme investeeringute kokkuleppe vastu, sellepärast et see sisaldab erikohtute süsteemi, mis eh, tegelikult tähendab seda, et kaitstakse ainult hargmaiste ettevõtete huve. me oleme selle vastu, olime seda puhul selle vastu ja ka siin. ning see on ka po-, ja ka kodanikud on, see on meid toetanud ja seega samuti eh, oma arvamust avaldanud. ja nüüd ENF-i nimel saab sõna proua Jame. president, proua volinik, kolleegid, jah, muidugi, kaubandusel ei ole ju vaenlasi, see ongi komisjoni kreedo, tehnokraatide kreedo ja vabakaubanduse pooldajate kreedo, aga Euroopa Liit on juba hüljanud oma piirid, tollitariifid on praktiliselt kõikilt ära kaotatud ja nüüd leping Singapuriga, see on ju tõeline äh, rahvusvahelise kaubanduse ladu. me nüüd avame laialt meie uksed Aasia, Vaikse ookeani, Põhja-Ameerika kaupadele ja see selgelt seab ohtu meie majanduse. see leping on seda ohtlikum, eriti Prantsuse Euroopa tarbijatele, et Singapur ei tunnusta suurt hulka Euroopa standardeid, Euroopa väärtustest ärgem mitte rääkigemgi. süstemaatiliselt teavad nad väga hästi, kus algavad hargmaisete ettevõtete huvid. Äh, ajakirjandusvabadus, inimõigused, Singapur on äh, finantsparadiiside hallis nimekirjas, see ei häiri absoluutselt mitte komisjoni. kaubandusel ei ole vaenlasi. ainult, et Prantsusmaa, ega Prantsusmaa ei saa kasu sellest kaubavahendusest, saavad hargmaised ettevõtted. see ultraliberaalne kasupoliitika in-, rahvad ei taha seda enam, rahvad tahavad ise otsustada, mis kaubad tulevad territooriumitele ja turgudele või taldrikusse. rahvad on selgelt otsustanud ennast kaitsta nende ülemaailmselt Euroopa-meelsetele poliitikate vastu võitlemaks. rahvad kokkuvõttes äh, muudavad selle kõik. suur tänu. järgmisena proua Kristo Truubul. aitäh, lugupeetud juhataja. ma tahaksin piirduda vaid mõningate punktidega. esiteks, see on esimene vabakaubandusleping pärast Euroopa Kohtu otsust äh, Äh, mis puudutas segapädevust või ainupädevust vabakaubanduslepete puhul, nii et äh, seetõttu on tegemist vägagi äh, eesrindliku ja kaasaegse lepinguga, mille osas me homme hääletame. teiseks, erinevad punktid sellest lepingust, Singap-, Singapur, Singapur on äh, nõustunud, et ILO konventsioonid tuleb ratifitseerida, on seda ka kirjalikult äh, tõendanud äh, ja see liigub meie huvide suunas. see on meie jaoks ja voliniku jaoks, kes neid läbirääkimisi juhtis, võit kui me räägime investeeringute kaitselepingust, siis on meil tegemist ehm, mitmepoolse kohtuga, investeeringute kohtuga, kus on ka apellatsioonivõimalus. see, mida me oleme juba aastaid eh, parlamendi poolt nõudnud, eh, sellega on eh, Singapur nüüd kirjalikult nõustunud, see on samuti oluline samm edasi. Singapuri leping avab ukse ehm, ka teistele äh, ASEAN-i äh, piirkonna riikidele sõlmitavatele lepingutele ja tahaksin tänada kõiki hea koostöö eest. nüüd aga sõna äh, proua Grasvanderhansile. aitäh, lugupeetud juhataja, kolleegid ähm, ähm, komisjon räägib kaubandusest kõigile, kuid tulemusi oleme veel näinud tegemist on järjekordse radikaalse sammuga, millest eelkõige lõikavad kasu suured äh, korporatsioonid, samuti näeme, et vilistatakse jällegi töötajate õigustele, tööstandarditele, keskkonnastandarditele. Singapur ei ole kaheksat ILO konventsiooni ratifitseerinud ähm, ja siin oleks vaja sanktsioone rikkumiste puhul äh, ette näha investeeringute kaitseleping äh, küll on äh, edasiminek, äh, kuid probleem iseenesest ei ole sellega lahenenud, välisinvestoritel on endiselt eelisõigused võrreldes siseriiklike investeer-, investoritega. nii et seetõttu ma ei näe, et siin väga suuri edasiminekuid oleks aset leidnud ja seetõttu mina hääletaksin vabakaubanduslepingu ning investeeringute kaitselepingu vastu. härra Zahradil. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja, volinik, kolleegid. olen juba kolmandat ametiaega järjest siin kojas ja ma mäletan, kui kaua läks meil aega, et nii kaugele jõuda, seda sellepärast eriti kui vaadata Singapuri Euroopa Liidu kokkulepet. me hakkasime eelmise ametiaja ajal sellest rääkima, nüüd me oleme sellega lõpule jõudmas juba. me võime uhkust tunda, Singapur on üks äh, tehnoloogilisi ja logistilisi sõlmpunkte maailmas, vähemalt Kagu-Aasias ning väga hea, et Euroopa Liidul on nüüd võimalus liberaliseerida maailmakaubandust, pärast Jaapani kokkulepet on meil uus kokkulepe tulemas. üks on veel aga veel teha Vietnamiga, nimelt sõlmida samane, sarnane vabakaubandusleping, loodetavasti õnnestub meil selle ametiaja jooksul ka ära sõlmida. suur aitäh teile ja nüüd Äh, proua Šaake. suur aitäh, lugupeetud volinik Malmström, kolleegid. kaup on vahetatud sajandeid ning väga kaugete piirkondade vahel kogu maailmas. nüüd üha enam ka läbi digiteerimise. teenuseid on võimalik pakkuda igal pool. ettevõtja mm, Austraalias võib äh, tõlkida Prantsusmaal toimuvat äh, või siis äh, tarkvaraarendajad Euroopas, Prantsusmaal võivad töötada Brasiilia ettevõtete heaks. meie peaksime aga siin tagama, et reeglid oleksid võrdsed kõigile, oleksid ettenähtavad, ausad ning et me peaksime silmas kõige kõrgemaid standardeid ja jagaksime tulusid president Gia Trump on näidanud väga selgelt seda, mis on alternatiiv. kui reeglitest kinni ei peeta, siis ebakindlus kahjustab turgu, nii, turgu ning inimeste heaolu. ma arvan, et siinkohal on natukene irooniline äh, see, et osad kolleegid kritiseerivad seda mitte kaubandust, kaubandust Hiinaga näiteks, vaid pigem seda, millised on kaubandusreeglid ning kokkulepped, milles üritame, mida üritame sõlmida mina tunnen head meelt selle üle, et üritame siin aga liidri rollis olla, seda ka Singapuri partnerite pärast, sellepärast et nendega on läbirääkimised kestnud juba kümme aastat. Singapur on suureks avatud sõlmkeskuseks investeeringutes, samuti tugevaks partneriks üldse kogu Aasias. see kokkulepe aga ei muuda Singapuri täpselt meie sarnasteks ega meid nende sarnasteks. nagu ikka, oleme vastutavad oma standardite, oma seaduste eest ja tunnen head meelt selle üle, et oleme suutnud äh, veenda Singapuri esindajaid asendamaks äh, varasema kokkuleppe ja äh, vaidluste lahendamise süsteemi kohta ning et meil on nüüd investeerimiskohtute süsteem. meie nõudsime seda, väga hea on ka neid tulemusi näha, see tagab suurema läbipaistvuse, äh, jätab meile alles õiguse reguleerida ning äh, ka annab kodanikuühiskonnale suurema rolli. Neil, kellele ei meeldi nii-öelda varasem vaidluste lahendamise süsteem, peaksid nüüd uut lepingut toetama ma usun, et koos võime väljastada selge märguande ajal, mil natsionalism, protektsionism ja populism pead tõstavad. Äh, siin me toetame avatust ning äh, koos partneritega toetame ausat reeglipõhist kaubandust. suur aitäh. Emmanuel Morel, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid, vabakaubanduskokkulepped äh, järgnevad üksteisele ja sarnanevad üksteisele Neid tuleb üha kiiremini välja, ametiaja lõpp on see, peaaegu peadpööritava kiirusega tulevad nad välja ja nad sarnanevad üksteisele, sellepärast et ikka ja jälle eelistatakse suurkapitali omanikke või hargmaiseid ettevõtteid ning seda palgatöötajate ning tarbijate arvelt. siin ei ole mitte midagi uut Singapuri kokkuleppes ei ole keskkonnanormide alaseid kohustusi Äh, meil on kohtud nüüd, mis eelistavad ettevõtteid, mitte riike, õigused investeeringutele, aga mitte kohustusi. me räägime siin ikkagi Singapurist. Öeldakse, et meil on palju ühiseid väärtusi. esiteks, tegemist ei ole rahumeelse demokraatiaga, vaid autoritaarse režiimiga ja teiseks, tegemist on maksuparadiisiga, kõik teavad seda, tegemist on äh, Äh, maailma tasemel äh, tuntud teada maksudest kõrvalehoidjaga. samas äh, me võitleme siin selle vastu, aga tunneme rõõmu selle üle, et sõlmime kaubanduskokkuleppe. Te väitsite, et see on kõige parem leping, mida on võimalik saavutada, lugupeetud volinik, ma arvan, et palju on veel võimalik ära teha. suur aitäh! Janik Žadov nüüd palun. lugupeetud juhatajale, volinik, head kolleegid lugupeetud volinik, te kiitsite siin väga seda, milline äh, dünaamiline majandusriik on Singapur, aga ühest ei rääkinud, nimelt ajakirjandusvabadusest ning demokraatiast. ja seda ka põhjusega, sellepärast et see investeerimiskokkulepe tegelikult eirab seda, mis demokraatiaga toimub. kuidas te ei näe, et populismi areng, natsionalismi areng leiab äh, äh, ainu-, saab ainult hoogu tiivadesse, sellepärast et te annate üha rohkem suveräänsust riikidelt ära hargmaistele ettevõtetele. hargmaiseid ettevõtteid on äh, Singapuris sadu, mis võivad nüüd rünnata Euroopa Liidu erinevates küsimustes nagu keskkond, tööõigus, muu selline Eh, ehk teisisõna eh, õnnestatakse meie demokraatiat, Euroopa on demokraatia, mitte hargmaised ette eh, kokkulepped. head kolleegid, lükakem tagasi see kokkulepe, me ei saa kogu aeg toetada ainult maksuparadiise, hargmasid ettevõtteid, autoritaarset režiimi, see õõnestab demokraatiat ning meie alustalasid Euroopa Liidus. suur aitäh, teie sõnum sai selgeks. ja nüüd palun äh, teadust tahtmata suur aitäh, väga kena näha, et keegi veel siin nii kirglik on kaubanduskokkulepete osas. Singapuri lugu on edulugu, neil on suurem SKT kui Saksamaal, aga Singapur ei ole, ei ole, kordan üle, eh, suure kaubandusploki osa Euroopa Liidu Singapuri kaubanduskokkulepe on vabakaubanduse põhimõtteid silmas pidades edulugu ja vastamaks siin öeldule, nelikümmend viis aastat hiljem kirjutati alla see enne, pärast seda, kui Ühendkuningriik liitus äh, Euroopa Liiduga näeme, et asjad on ähm, nagu tantsustiilis käinud kaks aeglast sammu, kaks kiiret sammu. tariifid kaotatakse täielikult paljude ähm, toodete puhul ja Euroopa Liidu Singapuri vahel tunnustatakse ka professionaalse kvalifikatsiooni vastastikku, aga kokkuleppes ei räägita vabast isikute liikumisest, see näitab jällegi, et vaba kaubandus ja vaba liikumine saavad ja ongi kaks täiesti erilati seisvat asja. nüüd Brexiti juurde. Euroopa Liit tagab Singapurile tariifide kaotamise, aga samas nõuab äh, tariifipiiri Ühendkuningriigiga. kaubandust liberaliseeritakse Singapuriga, ka teenuseid, aga samas Äh, on asjad vastupidi Ühendkuningriikide puhul, Ühendkuningriigi puhul. ühel heal päeval ehk Euroopa Liit näitab äh, üles sama suurt mõistlikkust ka Ühendriigi aadressil, aga praegu, äh, mida ta praegu Singapuri puhul üles näitab, aga ma pean ütlema, et tõenäoliselt tol päeval, too päev saab ainult siis, kui härra Donald Tusk nõukogust leiab endale õige koha põrgus härra Tusk on kuritarvitanud olukorda ja tema tegudest ei olnud millestki abi olnud. ma soovitan teil sarnane kokkulepe sõlmida Brexiti puhul, eh, kui te Singapuriga sõlmisite. suur aitäh! suur aitäh teile ja järgmisena härra Lantšini. aitäh, kuulsime sellest, kuivõrd suurepärane võib olla Euroopa Liidu Singapuri vabakaubanduslepe, minu jaoks on see uskumatu. iga kord, kui me sõlmime investeerimiskokkuleppeid väljaspool Euroopa Liidu piire, siis kõik tundub olevat ikka meie äh, heaks. aga äh, tegelikult läbirääkimised toimusid äh, uues olukorras. Singapur on Kagu-Aasias oluliseks partneriks. aga nagu tuleb ütelda, et kasu saavad sellest hoopis teised, mitte Euroopa Liit, siin ei peeta kinni samuti olemasolevatest äh, nõuetest kaubanduslepete puhul. Singapur on maailmas kolmandal kohal võltsitud toodete osas. Itaalia tööstus on peamiseks ohvriks siin. võib juhtuda nii, et avame omad uksed äh, Malaise, Hiina, Indoneesia toodangule, äh, mille tootmiskulud on madalad. väga palju kahtlusi on samuti seotud äh, kaitstud geograafiliste tunnusmärkidega. Singapuri süsteem ei näe sellist registrit ette, meie geograafilised tunnusmärgid seega ei leia automaatset ülevõtmist, vaid me peame aktiveerima iga kord menetluse vastastikune eh, finantsteenuste liberaliseerimine on üheks peamiseks osaks kokkuleppest ja seeläbi on võimalik nüüd ümber minna Euroopa Liidu enda määrustest. Eh, siin lisaks sellele on eh, Singapur ka maksuparadiiside nimekirjas, väga vähe on tagatisi, ka selles osas, mis puudutab maksudest kõrvalhoidmise vältimist ja eelisolukord on äh, seotud selle kokkuleppega hargmaised ettevõtted. suur aitäh, härra McAllister! lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, äh, tahaksin teha ka ühe välispoliitikat puudutava märkuse, me oleme sellest siin täiskogul juba rääkinud, sellest, et reeglitel põhineva mitmepoolse mitmepoolne maailmakord on Äh, surve all ning me näeme, et üha enam levivad protektsionistlikud äh, meetmed ja endasse tõmbumine. ja seda arvestades on Singapuri ning Euroopa Liidu vaheline kaubandusleping tulnud just õigel ajal. Äh, siin me näeme, et minnakse kaugemale majandusest, Singapur on meie jaoks väga oluline partner reeglitel põhineva mitmepoolse maailmakorra edendamisel ja see on väga märkimisväärne, aitäh. suur aitäh ja nüüd härra Suster. suur tänu, härra juhataja, Euroopa Liidus me oleme uhked, et äh, me ei äh, kaitse mitte ainult äh, mitmepoolset maailmasüste-, maailmakorda, vaid ka reeglite põhisust ja see tähendab seda, et me peaksime töötajate õigustes vähemalt miinimumi äh, Äh, tagama ja peaksime tagama ka selle, et kõiki ÜRO konventsioonid oleksid ratifitseeritud ja et neid ka rakendatakse. Singapur on sellest äh, siiani keeldunud, me näeme viimasest äh, ministri seisukohast, et Singapur ei soovi neid samme siiski astuda, kuigi on tegemist, meil ka selged konkreetsed äh, Äh, konventsioonidega ühinemise plaanid, äh, siis konkreetseid samme me siiski ei näe. Äh, me peaksime tagama nende konventsioonide vastuvõtmise selleks, et sealseid töötajaid kaitsta ning tagada ka selle, et ei oleks tegemist konkurentsieelisega madalamate palkade näol. ja ma arvan, et kui me seda kõike tõsiselt võtame, siis me peaksime selle, ei tohiks seda kokkulepet heaks kiita suur aitäh, härra Etrich, palun. suurepärane näha, kuivõrd äh, õhevil kõik äh, on äh, selle puhul, et madalate maksudega sotsiaaldumpinguga tegelev riik on meie suurepäraseks partneriks. ma arvan, et võib-olla peaks, kui te kord reaalsusele üles ärkate, Äh, astuma ka järgmisi samme, kui äh, kui äh, Ühendkuningriik on lahkunud ähm, Euroopa Liidust, siis ma arvan, et Singapur tormab kohe meiega omapoolset kokkulepet sõlmima pärast seda, kui me oleme oma suveräänsuse ja sõltuvuse tagasi võtnud, kuid me peaksime siin rääkima kaubandusest, sellest, kuidas jõukust suurendada, kuidas äh, teenused ja kaubad peaksid liikuma. ei püüta siin äh, peale suruta mingisuguseid mõttetuid äh, reegleid, mille kallal on töötatud juba kümme aastat, nii et mina küll jään põnevusega ootama tuleviku arenguid Ühendkuningriigi ja Singapuri vasta-, vahelistes suhetes pärast Brexitit. härra Colombier, palun. lugupeetud president Singapur lahkus Maleesia Föderatsioonist kuuskümmend viis, kui ma nii kuna seitsekümmend viis protsenti elanikkonnast on hiinlased, on tegemist Hiina platvormiga. kuuskümmend viis protsenti ekspordist Singapurist tegelikult koosneb Hiina toodangust, mis saadetakse lõpuks tagasi, niisiis tegelikult me oleme avanud seega turumajandus Hiinale, see põhimõtteliselt paha ei ole, aga me oleme seega teinud ukse lahti ka tõsisele äh, tasakaalutusele. Äh, see puudutab nii toodete hulka kui nende kvaliteeti, eh, kus äh, mingitest reeglitest võrreldes meiega peaaegu kinni ei peetagi võttes arvesse samuti pangandussektori läbipaistmatut tegevust Singapuris, tuleb muret tunda, eri- ja seda, ja seetõttu eriti me nõuame, et kokkulepe lükataks tagasi, selleks et kaitsta Euroopa rahvaste majandushuve ning eelkõige ka Prantsusmaa omasid. suur aitäh! suur tänu! nüüd äh, paluksin sõna võtta härra Salafrankal aitäh, juhataja, volinik, daamid ja härrad. tahaksin õnnitleda raportööre. juba on räägitud Euroopa Liidu Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu strateegilisest olulisusest. tegemist on Aasia Vaikse ookeani regiooni suurima kaubanduspartneriga Euroopa Liidu jaoks. kuid mina tahaksin esile tuua midagi, millest mille kohta kolleegid on öelnud, et äh, see väärtustepõhise äh, maailmakorra soodustamine on äh, küll oluline, ma arvan, et oleks hea, kui oleks see leping sõlmitud juba varem, kuid nagu ütles volinik Malmström, siis me ei räägi praegu enam impordist ja ekspordist, vaid äh, palju keerukamast tarneahelast, ehm, toorainetest, ehm, kaupade kokkupanekust erinevates piirkondades, nii et sellega kindlasti ehm, kaasneb eh, pal-, mitmeid hüvesid kodanikele ja ettevõtetele. aitäh, järgmine kõneleja on eh, proua Curtin Darling. aitäh, juhataja, Singapur on usaldusväärne Euroopa Liidu strateegiline partner ja oluline on, et me oma suhteid tihendaksime Eh, esimene ASEAN-i liikme eh, kaubandusleping Euroopa Liiduga on see ja seetõttu on oluline, et ta eh, oleks võimalikult hästi koostatud, kuid kaubanduslepingud, nendest ei ole kasu kõigile, kui reeglite kujundamisel lähtutakse vaid mõningate väheste huvidest poliitilised äh, lubadused, mis üheteistkümnendal tunnil Singapuri juhtide poolt äh, tehti, äh, need ei ole päris vettpidavad. mina küll ei sooviks toetada neid korporatiivseid privileege, mis luuakse selle lepinguga, me peaksime ometigi ju tagama jõu, õigluse kaubanduse vallas. suur tänu, nüüd härra Kaspari lugupeetud volinik, daamid ja härrad, lõpuks ometi oleme selle pika protsessi äh, lõpusirgele jõudnud. homme Euroopa Parlamendis saame selle heaks kiita. tegelikult on see leping juba mitu aastat valmis ja äh, me pidime selgitama teatud aspekte ka Euroopa Kohtuga mitte ühtegi lepingut ei ole niivõrd põhjalikult kontrollitud Euroopa Kohtu poolt, äh, kui seda ja kõik see, mida me oleme saavutanud või oleme tahtnud saavutada Jaapani või Kanada puhul, on nüüd lõpuks teoks saanud selleks, et äh, kehtestataks reeglid, mis kõigile äh, kehtivad, äh, mitte ainult mõnedele valitutele, nagu kolleegid siin tahavad väita. mis siis nüüd paremaks muutub, kui me seda vabakaubanduslepingut heaks ei kiida, siis me jätame turu lihtsalt teistele me äh, ei äh, esinda enda äh, ettevõtjate ja tööandjate huvisid ja ma arvan, et siiski kõik need, kes täna kriitiliselt sõna võtsid, võib-olla homme hääletaksid siiski selle kaubanduslepingu poolt, aitäh. aitäh. nüüd härra Silva Pereira, palun. lugupeetud juhataja, proua volinik me peaksime need äh, kolm lepingut Singapuriga võimalikult kiiresti vastu võtma, lõpuks ometi on need meie ees ette jõudnud, äh, partnerlus ja koostööleping äh, näitab seda, kuivõrd suure strateegilise tähtsusega on meie vahelised suhted me tahame äh, selle uue investeeringute kohtu sisseseadmisega ähm, liikuda edasi bilateraalsetest lahendustest ning äh, parandada suhteid kogu Kagu, Kagu-Aasia ja ASEAN-i regiooniga. Ähm, muidugi tingimusel, et äh, kiidetakse heaks ka ILO konventsioonid. et näeme vägagi eesrindlikku resolutsiooni, mille autoriks on David Martin ja soovitakse kõigil kohe selle poolt hääletada. aitäh, järgmine kõneleja on härra Fjellner. suur tänu, juhataja, aitäh ka volinikule. lõpuks ometi on meil see kokkulepe Singapuriga. see peaks olema midagi lihtsat, aga samas on see aega võtnud kümme aastat Ehm, siin oli ka meil, meil süü. Ehm, kolleegid siin kojas on küll teinud kõik äh, selleks, et seda venimist vältida, eriti just ehm, investeeringute osas. kuid äh, see venimine on kahjustanud Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat, äh, see, et me oleme niivõrd kehvalt Singapuri kohelnud Äh, kuid äh, tegemist on väga hea dünaabi-, dünaamilise kokkuleppega niivõrd olulise riigiga Aasias ja ma arvan, et homme me peaksime seda kokkulepet toetama. on väga palju inimesi, kes on äh, mitmetest erakondadest selle kokkuleppe vastu, nad püüavad tõkkeid äh, püstitada ja jätta justkui äh, kõik äh, eelised Hiinale, kuid ma arvan, et see on väga vale hetk sellisteks tegudeks ja me peaksime siiski usalduse taastama äh, rahvusvaheliselt. aitäh! nüüd aga proua Gill. lugupeetud volinik, mina olen ASEAN-i delegatsiooni liige siin parlamendis. mul on olnud võimalus arutada Äh, seda lepingut äh, mitmete sidusrühmadega Singapuris, kaasa arvatud vabaühendustega ning ka ametiühingute esindajatega ja nad kõik toetavad äh, tihedamat partnerlust meie ning Singapuri vahel. ja see on eriti oluline, arvestades seda, et rahvusvaheline kaubandus on praegu haprake, USA on loobumas ühistest reeglitest ning ei saa teda võtta enam usaldusväärse kaubanduspartnerina ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, mõningatel kolleegidel on äh, reservatsioone, eriti just ILO konventsioonide ratifeeri-, ratifitseerimise küsimuses, kuid äh, David Martin, kolleeg ja raportöör, on mulle kinnitanud, et singapurlased kavatsevad nende probleemidega tõsiselt tegeleda. meil on ka peaministri kinnitus ÜRO, ILO konventsioonide ratifitseerimiseks. nii et äh, tegemist ei ole mitte lihtsalt äh, plussi, plussiga sinule, David Martin, et sa oled selle saavutanud äh, raportöörina, vaid see on eeliseks meile kõigile. nüüd aga palun Äh, sõna Jaroslav Valesale. homme hääletame äh, vabakaubanduse tugevdamise äh, poolt, me sellega edendame majanduskasvu, kuid toetame ka reegleid, millel rajaneb rahvusvaheline tarneahel kaubanduses. arvesse on võetud ka keskkonnakaitset meil on hea meel äh, olla eeskujuks äh, ülemaailmselt. Äh, ma arvan, et selle tulemusena meie ettevõtetel, meie ettevõtteid saadab veelgi suurem edu. meil on praegu juba kõige enam eelistatud kaubandusleppeid, mis kehtivad teiste riikidega kaubanduskokkulepped Jaapani, Singapuriga või äh, Kanadaga jõustuvad ning äh, me kõik lõikame nendest kokkulepetest kasu. peaksime arvatavasti ka tulevikus kõik sellest äh, kasu saama, nii et ma homme küll soovitaksin kõigil ähm, poolt hääletada. järgmine kõneleja on Francisco Assis praktyka poprowadzi dalej. ja mina omalt pool annan e, ohjad üle härra Telitškale, kes e, asub e, istungit juhtima. aitäh, juhataja. Need lepingud on äh, oluliseks sammuks edasi, kui me ei taha endasse sulguda ning tahame edaspidigi ähm, koostööd teha ülemaailmselt äh, ning äh, osaleda ka reeglite kujundamisel. see partnerlus ja koostööleping, millest me praegu räägime, on väga, väga heaks ähm, aluseks majandusarengule Euroopa Liidus ning ka poliitil, poliitilistele arengutele kogu maailmas. see on aluseks meie suhete paranemisele Singapuriga, see võimaldab paremat koostööd terves reas valdkondades. siin on reeglid, mis puudutavad inimõigusi, investeering, investeerimiskohtute süsteemi, relvakaubandust, tervishoidu, keskkonnahoidu ja nii edasi. aitäh ma, eh, juhataja ütleb, et eh, on info selle kohta, et me oleme kakskümmend viis minutit oma ajakavast maas ja seetõttu eh, sinise kaardi küsimusi vastu ei võeta. vabandan selle eest juba ette. nii et nii nagu ka enne seda, kui mina juhtimise üle võtsin, sinise kaardi küsimusi esitada ei saa. nüüd aga härra Peterle, palun suur tänu, juhataja. tahaksin tänada kolleeg äh, Martin Davidit, äh, David Martinit selle suurepärase äh, raporti eest. meie koostöö Singapuriga hõlmab mitte ainult investeeringute kaitset, vaid ka poliitilist partnerlust, mis võimaldab koostööd teha palju sügavamalt ja tihedamalt näiteks ka keskkonnakaitse vallas, julgeoleku vallas ja nii edasi. ja see äh, avab uusi võimalusi ka inimõiguste alase koostöö vahel, äh, tuumarelva leviku äh, tõkestamises ja nii edasi. see kokkulepe võimaldab meil koos võidelda näiteks äh, ka tervishoiu äh, vallas ja kõigi regiooni riikidega. härra Maamikin, aitäh! see kokkulepe on tasakaalustatud, äh, Singapuri kaubandusminister on lubanud ka ILO konventsioonid võimalikult kiiresti ratifitseerida, kuid mis on eriti oluline Euroopa Liidu poolse jälgimise kontekstis, tõsi on, et Singapur on Transparency Internationali nimekirjas kõrgel kohal kuid paradoksaalselt on ka finantssaladused seal väga hästi kaitstud. et eurooplased ei kasutaksid seda pangasaladuse paradiisina, peab Euroopa Liit rakendama meetmeid ja peab neid rakendama liikmesriikidele. kahepoolse topeltmaksustamise protokoll Läti ja Singapuri vahel jõustus, jõustus hiljuti. piiriülestele investeeringutele küsimus tekib kas investeeringute invest-, investorite suuremad õigused Äh, on vastavuses inimõiguste ja läbipaistvusstandarditega. palju sõltub Euroopa Liidu suutlikkusest äh, reegleid rakendada. aitäh ja nüüd härra Strojevski, üks minut. suur tänu. aastal kaks tuhat neliteist esitasime Euroopa Kohtule küsimused ja saime vastused aastal kaks tuhat seitseteist nüüd on kaks tuhat üheksateist, Indoneesia, Filipiinid ja Vietnam ühinevad nüüd uue Aasia riigiga, Singapuriga, kellega meil on nüüd oluline leping sõlmimisel. mul on väga hea, mul oli väga hea meel Euroopa Liidu ja Kanada lepingu üle, protektsiooningute, investeeringute kaitseleping, topeltmaksustamine, keelustamine tööõlitariifide ärakaotamine, see ei ole kasulik mitte ainult meie partneritele, vaid ka meile endile, see peaks meile head meelt valmistama ja menetlused, mida me rakendame, on paraku äärmiselt äh, kohmakad ja, ja kahjustavad Euroopa Liitu, toovad kaasa aja raiskamise, mõtleme selleks, sellele, kuidas äh, kiiremini ja sujuvalt menetlust läbi viia. härra Pusu, üks minut. tervitan äh, Singapuri lepinguid, tänan läbirääkijaid. Singapur on olnud usaldusväärne poliitiline ja majanduslik partner, seal asub üle kümne tuhande Euroopa ettevõtte, jagavad meie põhiväärtusi, toetavad vaba ja konkurentsivõimelist kaubandust, õigusriigi põhimõtteid. Singapur on üks ASEAN-i asutajaliikmetest ja suur keskus piirkonnas, mina isiklikult näen seda partnerlust kui tugevat geograaf-, geopolit-, geostrateegilist alust tulevastele suhetele Euroopa Liidu ja ASEAN-i liikmesriikide vahel. see on üks maailmas kiiremini kasvavaid majanduspiirkondi Euroopa Liidu. Singapuri kaubandusleping loob uued võimalused Euroopa ettevõtetele ekspordiks. see annab toetuse Euroopa Liidu majandusele viissada viiskümmend miljonit eurot järgmise kümne aasta jooksul, aitäh! suur tänu ja kolleegid, nüüd vaba mikrofon. kõigepealt härra Pospišil üks minut. aitäh, president. tahaksin väljendada imetlust teie suhtes, proua volinik, viisite lõpule tavakaubanduslepingu peaksime olema liidriks, kes kaitseb vabakaubandust kõikjal maailmal, erinevalt praegusest USA administratsioonist. ja lisaksin veel ühe aspekti. tulevikus peaksime olema ambitsioonikamad, kui me läbirääkimisi läbi viime, lühendama läbirääkimiste perioodi. juba peaaegu kümme aastat on see kestnud, ma tean, et Euroopa Kohus oli kaasatud, on olnud ka muid aspekte, aga palun mõelgem, mida teha selleks, et lepingut sõlmida lühema aja jooksul. aja jooksul sõlmime mitmepoolse lepingu kogu ASEANiga, ma usun. vabakaubandus peaks olema ideaaliks Euroopa Liidule ja mõelgem siis, kuidas seda tõhusamalt saavutada. pane předsedo za udělení slova rovněž já järgne, järgmine kõneleja, härra Boltšak, tahaksin öelda, et mina usun vabakaubandusse ilma takistusteta, kuid mis tugineb jagatud väärtustel. me jagame äh, Singapuriga paljusid väärtusi, nagu liberaalne mõtlemine, õigusriik, õiglased reeglid ja tahaksin kommenteerida raportööri ja läbirääkimiste meeskonna tegevust. minu arvates oleme kokkuleppe saavutanud tasakaalu ja see on suurepärane võimalus meie ettevõtetele, meie kodanikele, meie institutsioonidele. ma ei tea, milliseid kokkuleppeid võiks veel sõlmida, on teatud puudusi, kuid äh, muud lepingut ei ole, me, me lihtsalt kaotaksime aega. nii et mina toetan seda lepingut signor presidente onorevoli colleghi suur aitäh! suhete tugevdamine singapuri väärib toetamist. see on heaks võimaluseks turgu laiendada parandada dialoogi ka inimõiguste keskkonna kliimamuutuste ning finantsküsimuste vallas. samas kokkulepe millest räägime sisaldab ka mõningaid ohtlikke meetmeid mis ttip puhul juba olid arutelul meil on nüüd äh, vaidluste lahendamise süsteem, äh, kohus, mis tagab äh, välisettevõtetele soodsama positsiooni vaidluste lahendamises valitsustega suheldes. samuti, mis puudutab inimõigusi, Äh, siis äh, siin me peaksime nõudma ettevõtetelt seda, et nad maksaksid selle eest, kui nad rikuvad inimõiguse või keskkonnaalaseid kohustusi. Singapuri äh, kokkulepe on üheks esimeseks, see saab olema kokkulepete eeskujuks Hiina, Mehhiko teistega. suur aitäh, härra äh, Marias, üks minut. suur aitäh majanduspartnerluse leping Singapuriga mm, toob kaasa suurema impordi, mis puudutab soda, odavaid tooteid Singapurist Euroopa Liitu. sest äh, Singapur on ju kokkuvõttes Hiina vahendaja, Hiina ekspordi vahend Euroopa Liitu kuid Singapuris toodetud tooted, me teame väga hästi, kuidas neid toodetakse, seal ei rakendata töötajate õigusi, tüüpiline juhtum äh,, dumpingu näide. meil ei ole tegemist mitte vabakaubandusega siin, vaid äh, huvide kaitsega. olen ka vastu äh, vaidluste lahendamise mehhanismile kus investorid saavad õiguse riikide arvelt, unustatud on inimõigused, õigusriik ja sõnavabadus Singapuris. sellega on lõppenud äh, vaba mikrofoni voor ja sõna saab volinik Malmström vastuseks. aitäh, härra president. lugupeetud härrad ja daamid, mõned küsimused ka. riigivõlg on välja jäetud seotud äh, investeeringute kaitse lepingus selgelt jäetakse välja võla restruktureerimine investeeringute kaitse all, võite olla päris rahulikud. ISDS Euroopa Liidus enam ei eksisteeri, me asendasime selle teie soovil ja abiga ja suur tänu selle eest, asetasime selle uue moodsa süsteemiga ku-, mis kohtujuristi sõnul on täielikult vastavus Euroopa Liidu õigusaktidega sel, seega vabaneme me ISDS-i puudustest, siin on täisajaga kohtunikud, täielik läbipaistvus, apellatsioonimehhanism, selge piir, mida saab lauale panna ja mitte ning riigil on õigused reguleerida. Ringkapur ei ole koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekirjas maksu, maksudest kõrvalehoidmise osas. nüüd ähm, Singapur on küll loomas äh, registrit selleks, et kaitsta geograafilisi tähiseid. meil on sada üheksakümmend viis geograafilist äh, tähist, mis olid nimekirjas ja kui nemad jõustuvad ja nemad jõustuvad ainult siis, kui on äh, rahuldav nõuetele vastavus. on tõsi, et Singapur peab endiselt veel ratifitseerima kolm ILO konventsiooni, kuid tehakse tõsist tööd valitsuses Singapuris ja koostöös ILO-ga, samas selleks, et õigusaktid oleksid vastavused nende kolme konventsiooniga ja et need lõpuks ka ratifitseeritaks ja nagu ka mainitud, on äh, Singapuri valitsus saatnud kirja nende protsesside kohta. ja loodetavasti hääletate suure enamusega poolt homme siis hääletate ambitsiooniga vabakaubanduslepingu poolt, mis äh, on eeskujuks paljudele tulevastele lepingutele ASEAN-i piirkonnas, hääletate sellisel juhul investeeringute kaitselepingu poolt, mis jälgib sellist lähenemist, nagu teie ise olete aidanud kujundada, siin aida-, siin äh, asetatakse ka laiemasse konteksti Euroopa Liidu Singapuri koostöö, asetades nendele, need tugevale alusele sellistes valdkondades nagu julgeolek, inimestevahelised kontaktid, teadusuuringud ja nii edasi, läbi partnerlus- ja koostöölepingu ja see on esimene leping, mida toetab Euroopa Parlament vastavalt uuele kaasaegsele ülesehitusele me soovime laiendada sõprade ringi, sarnaselt mõtlevate riikide ringi, kes usuvad mitmepoolsesse süsteemi, kes usuvad ülemaailmsetesse reeglitesse ja eeskirjadesse, kes usuvad, me saame, et me saame vastastikku kasulikke, õiglasi, jätkusuutlikke kaubanduslepinguid sõlmida sõprade vahel ja kellega koos saame üleilmastumist kujundada. suur tänu arutelu eest, suur tänu mõlemale raportöörile ja teile, härra president. aitäh, proua volinik. suur tänu mitte ainult Äh, teie sõnade, vaid kokkuleppe eest samuti ja samuti äh, sooviksin omalt poolt ühineda tänusõnadega nende jõupingutuste aadressil ja nagu ma aru sain, üks kahest raportöörist on juba oma aja ära kasutanud. ja, ja siis härra Martin saab sõna lõppsõnaks kaheks minutiks. kahte minutit ei ole enam vaja. volinik vastas paljudele küsimustele juba ise. ja ma ei näe siin ruumis mitte kedagi, kes oleks midagi kriitilist öelnud, kes siin ruumis veel ole, oleks või istuks. nii et ei olegi mõtet äh, neile vastata, kuid vabakaubanduslepingu osas, see on hea ka töökohtadele, investeeringutele, peaksime seda toetama. investeeringute osas on tegemist kõige kaasaegsema investeeringu, investeerimislepinguga, mis meil iganes on ja olen nõus volinikuga, me üritame sarnaselt mõelda, mõtlevate riikidega koostööd teha selleks, et äh, kaubanduses kehtiksid õigusriigi põhimõtted, mõned, mõnedes teises riikides kehtivad džungliseadused ja meie peame jääma õigusriigi juurde ja toetama kahepoolseid ja mitmepoolseid kaubanduslepinguid. aitäh ja nüüd, nagu ma aru saan, kolleegid, kes äh, kriitiliselt suhtuvad, kolleegid ilmselt äh, äh, jäid oma veendumuste juurde hääldumu, hääletus on homme. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on suuline küsimus komisjonile. tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Euroopa Liidus